loomade kaitset liidus ja väljaspool toimuvate vedude ajal käsitleva liidu õiguse kohaldamisel ilmnenud väidetavate rikkumiste ja haldusomavali uurimise komisjoni moodustamine. näeme siin, et see on vastu võetud tervikuna. siis maksustamisalane halduskoostöö ning teatavate maksustusalase teabe esitamise ja vahetamisega, vahetamise tähtaegadega edasilükkamine siin kaks, kolm D, neli D, viis D on vastu võetud, samuti tagasilükkamise ettepanek on heaks kiidetud, siis järgmine samuti kogu tekst tervikuna vastu võetud. Euroopa kodanikualgatusega seotud ajutised meetmed seitse, kaheksa, kümme ja üksteist muudatusettepanekud on vastu võetud, üks, kaks, kolm, neli jäävad ära, kuus, üheksa, kaksteist, kolmteist, neliteist vastu võetud ja viies muudatusettepanek tagasi lükatud. siis muudatusettepanekute esimene osa, siin on resolutsiooni ettepanekud George Floydi surmale järgnenud meeleavaldused, esimene punkt vastu võetud, teine, kolmas samuti neli, kuuekümne esimene muudatusettepanek eh, tagasi lükatud, kakskümmend, kolmkümmend viis, kakskümmend üks tagasi lükatud, kolmkümmend üks tagasi lükatud. kuuekümne teine muudatusettepanek on heaks kiidetud, lõige või punkt viis jääb ära, samuti siin esimene, teine, kolmas punkt sellest järgmised kolm samuti on, järgmised kolm on heaks kiidetud. originaaltekst mõlemas osas, kuuenda ja üheksanda punkti osas heaks kiidetud, kümnes muudatusettepanek või kümnes punkt heaks kiidetud, üksteist, kaksteist, esimesed kaks olid seal tagasi lükatud, järgmine heaks kiidetud, muudatusettepanekud kakskümmend kolm kakskümmend neli, kakskümmend viis, kakskümmend kuus tagasi lükatud siin ja siis nelikümmend, nelikümmend neli, kuuskümmend seitse ja nelikümmend, nelikümmend neli tagasi lükatud, järgmine vastu võetud. kümme, üksteist, originaaltekstis kuusteist, mõlemas osas samuti heaks kiidetud muudatusettepanek viiskümmend viis tagasi lükatud, kaksteist heaks kiidetud, kolmkümmend kolm tagasi lükatud, kakskümmend, kahekümne esimene punkt mõlemas esimeses punktis heaks kiidetud, teises punktis samuti, kolmandas samuti, neljandas samuti siis järgnevad muudatusettepanekud, kõik neli tükki heaks kiidetud kuuskümmend viis tagasi lükatud, kolmteist tagasi lükatud, nelikümmend kuus heaks kiidetud, seitse heaks kiidetud, kaheksa tagasi lükatud, kakskümmend kaheksa, kakskümmend üheksa tagasi lükatud, viiskümmend neli heaks kiidetud, nelikümmend seitse tagasi lükatud, nelikümmend kaheksa D tagasi lükatud, nelikümmend üheksa tagasi lükatud, viiskümmend heaks kiidetud, kaks tagasi lükatud ja neliteist tagasi lükatud põhjenduspunktid e heaks kiidetud, F-is viis, muudatusettepanek viiskümmend kuus tagasi lükatud, viiskümmend seitse tagasi lükatud, viisteist samuti ja viiskümmend üks ja viiskümmend kaks on heaks kiidetud. täpsed tulemused, mida ma praegu ette ei lugenud, on võimalik välja selgitada kodulehel jõuamegi teise hääletusvooru juurde. see algab kell kolmteist nelikümmend viis või tegelikult avan selle juba praegu. see on avatud kuni kella kolmeni pärastlõunal. seejärel antakse tulemused teatavaks ja kuulutangi teise hääletusvooru avatuks. tulemustest antakse teada kell seitseteist kolmkümmend ja istungjärk on peatatud, aitäh!